Damen und Herren, liebe Freunde. Daamid ja härrad, head sõbrad. Möchte gern vor Beginn der Abstimmungen ma tahaksin alustada hea meelega sellest, et ma annaksin ülevaade, ülevaate kontaktide kohta Türgiga kogu komisjonile, nii et kõik on asjaga kursis eile õhtul otsustasime, et äh, Türgi visiit jääb ära. Äh, selleks on erinevaid põhjuseid. esiteks äh, see, et meid oldi nõus vastu võtma ainult sellisel tingimusel, et me juba alguses ette ütleme, millised tulemused sellel kohtumisel on kui tingimuseks seati peatükk kahekümne kolme avamine läbirääkimisteks, siis võetakse meid vastu, öeldi. samas ei saa ka parlamendiga me midagi läbi rääkida enne, kui resolutsioon on vastu võetud ja see võib olla sisuliselt kas õige või vale, aga Euroopa Parlamendil on igal juhul õigus äh, resolutsiooni vastu võtta ja selle üle ka debatti pidada kuna meie visiit oli hoopis teises ajalises kontekstis äh, planeeritud, äh, demonstratsioone ei olnud asut-, aset leidnud, me tahtsime oma suhteid äh, süvendada ja me tahtsime ka selles osas omad eesmärgid täita ning töötada selle nimel, et Euroopal oleks, et Türgil oleks jätkuvalt Euroopa tulevik. aga Euroopa Parlamendi president ütles eile äh, Türgi parlamendi presidendile äh, delegatsiooni kohtumisel seda, äh, et sai selgeks, et parlamendi visiiti Ankarasse ei toimu. see, et väike esindajate grupp tuleb, see ettepanek lükati ka tagasi ning see ettepanek, et saata lihtsalt äh, parlamendi president Ankarasse, see lükati ka tagasi. nii et me püüdsime tegelikult kõikidel tasanditel seda visiiti ikkagi läbi viia. Äh, ma rääkisin ka Euroopa asjade ministriga Türgis. see jutuajamine ei olnud ka väga abiks, ma ei hakka siin praegu detailidesse laskuma. ma ei hakka seda siin avalikkuse eest rääkima, aga kui Saksa partei esimees on Gezi pargis ning eh, talle lastakse silma eh, pisargaasi ning eh, selle kohta öeldakse lihtsalt, et kes terroristidega koos käib, seda tuleb ka vastavalt äh, inimest käsitleda ja kui sellega Claudia Rooti silmas peetakse, siis on tõepoolest meil suur probleem. ning ähvardati ka teiste vastumeetmetega, mis ei olnud proportsionaalsed ja minu arust on see täiesti kurb olukord ma olen endiselt veendunud, et Türgi on Euroopa Liidu tugev partner, et me peame arenguid riigis jälgima, et me peame oma positsioonide juurde jääma. Türgis kui tulevases Euroopa Liidu riigis peab olema võimalik rahumeelselt protestida ilma ohuta, et teid vangi pannakse. Türgis ei ole kahekümne viimase aasta jooksul nii palju ajakirjanikke olnud vangistatud kui praegusel hetkel. see üllatas mind, aga ma ei teadnud äh, sellistest tendentsidest. ja ma arvan, et kui me nüüd nendest kuuleme, siis me tohime seda ka kõva häälega välja öelda. teisest küljest aga see ei tähenda seda, et me peaksime kõik sillad põletama. nii et me ütlesime, et mingi hetkeni tulevikus äh, seda aega me ei täpsustanud, on meie visiit ära jäetud ning et me tahame neid suhteid äh, ikkagi jätkata tulevikus, nii et läbirääkimisi edasi pidada. ma arvan, et see ongi see, mida me saame enda poolt äh, teha. praegu näib äh, niimoodi, et demonstratsioonide allasurumine on ilmselt tõenäoline aga kindlasti ei ole nii, nagu Türgi valitsus väidab, et kõik kõik on äh, terroristid, seal võib olla muidugi PKK ja teisi aktiviste, ma ei, seda ei oska väga hästi hinnata praegu. aga noored äh, liberaalsed äh, inimesed internetipõlvkonnast, inimesed, kes tahavad sekulaarset riiki, need, kes tahavad kaitsta vähemuste õigusi, seal on ka keskkonnateadlikke inimesi, kes tahtsid lihtsalt keskkonna põhjustel parki demonstreerima minna nii et äh, üksikuid juhtumeid ma kindlasti ei, ei oska siin kommenteerida, aga enamuses äh, nende inimeste mõtted äh, väärivad sümpaatiat ja teisest küljest on muidugi raske olukord, kuidas Türgiga edasi käituda ja selles osas me peame rääkima omavahel nii, et kahe osapoole vahel saaksime me asjad selgeks teha ning et meie poliitika saaks mõistlikul teel jätkuda ma arvan, et äh, meie komisjon ei peaks põhimõtteliselt äh, visiite planeerima sellistesse äh, kohtadesse. Islandile planeerisime visiidi, aga noh, see ei ole muidugi samasugune kontekst üldse. Türgiga. kolleeg Breda ilmselt teab sellest rohkem. Sir Robert soovis sõna Uh, Chairman, um, thank you very much indeed. Uh, I applaud suur tänu, härra esimees, uh, mul on väga hea meel uh, teie reaktsiooni üle sellele olukorraga, aga mulle valmistab üks asi muret. nimelt, nagu te ütlesite oma sissejuhatuse jooksul, on parem ikkagi jätta sillad põletamata ja jätkata kõnelustega, siis ma tahaksin teada, ja võib-olla olete juba selle peale mõelnud, et ehk võiks Türgi peaministrile saata kirja ja öelda, mis on meie mureküsimus, et tegemist on väga austusväärse komisjoniga ja tuntud esimehega ja võib-olla peaministrile kirjutamine oleks vajalik ja sama väära äh, valmistab mulle muret ka see, et kas läbirääkimised tuleks üldse katkestada. loomulikult äh, küsimus on nüanssides vastavalt sellele, mis äh, detaile te välja tõite täna hommikul. Ähm, mõtlen ma, et kas ehk ei oleks mõistlik kaaluda seda, et, et ikkagi minna, kui mitte väike delegatsioon, siis võib-olla teie persoon ise või keegi teine, nii et peaminister saab aru, et me arvame, et olukord on tõsine, kui ühte meie parlamendiliikmetest äh, halvasti äh, koheldakse ja kui lihtsalt äh, loobitakse ringi terrorismisüüdistusi, nagu see ei olekski miski, me peame ütlema, et me ei kannata selliseid solvanguid, aga samas me tahame olla ühenduses riigiga, inimestega ja me tahaksime peaministrile neid asju Äh, arutada. Äh, muideks Islandi küsimus, mille osas ma olen variraportöör, ma siin raporti autori äh, kohalolul ütlen, et minge kohale ja ehk nad avaldavad taas soovi liituda. ma tahtsin olla Islandi missioonil, olin seitsmekümne üheksandal aastal viimati seal, ütleb härra Brock. ja väga head mälestused on mul sellest ajast. aga olen nõus sellega, mis te ütlesite, et kirja koostamine peaministrile või siis presidendile või parlamendile oleks ilmselt äh, kaalumist väärt, võib-olla mitte täna ei peaks me seda tegema, aga mõne päeva jooksul nii et äh, läbi vastastikuste selgituste saame me läbirääkimistega jätkata ning äh, rõhutada, et me oleme huvitatud äh, nii suhetest Türgi kui ka Türgi parlamendiga. proua Flotre on Türgi delegatsiooni juht, ehk saaksime siin seda ka ühiselt teha. aga proua Flotre, te soovisite sõna? aitäh, esimees. jah, me oleme mures olukorra pärast, mis Türgis praegu valitseb ja oleme mures ka nende suhete pärast, mis valitsevad Euroopa Liidu ja Türgi vahel. Türgi on meie jaoks rohkem kui lihtsalt partner, tegemist on kandidaatriigiga, kes soovib Euroopa Liiduga liituda Äh, tahaksin aga alustada ühest heast uudisest, see, kuidas kodanike ühiskond ennast Türgis on mobiliseerinud, kuidas korraldatakse, üritatakse äh, käituda, see on tegelikult väga euroopalik lähenemine, nii et, et see kodanike aktiviseerumine on tõesti väga huvitav. loomulikult äh, on nad sattunud silmitsi väga rangete repressioonidega ja see tõesti teeb väga muret väli, peaministri ettepanekud, need rünnakud, mida meeleavaldajate vastu on toime pandud, kogu see valitsuse käitumine on olnud äärmiselt ülbe, autoritaarne, neid süüdistatakse igasugustes vandenõudes ja nõnda edasi. see tõesti teeb muret ja see ei ole kasulik poliitilisele dialoogile, mida me saaksime võimudega pidada Eh, samuti eh, rakendatakse vägivalda eh, ajakirjanike vastu, samuti arstide vastu. niisiis et represseeritakse neid inimesi, kes on meeleavaldajaid toetanud ja aidanud. ma arvan, et me peame oma resolutsioonis oma seisukohad väga selgelt välja ütlema ja äh, nii Türgi äh, valitsus kui ka Türgi parlament äh, peavad loobuma sellisest käitumisest ja muide, me oleme igal aastal võtnud ju vastu Türgi-teemalisi raporteid, kus me oleme kogu aeg kritiseerinud rünnakuid ajakirjandusvabaduse vastu, arvamuse avaldamise vabaduse vastu nii et, et äh, ma tahaksin öelda, et see resolutsioon, mida me nüüd koostame, ei ole tegelikult sisuliselt midagi uut. Äh, vaadake läbi varasemate aastate raportid ja te näete, et äh, me oleme kogu aeg sellistest asjadest väga nõudlikult rääkinud. härra esimees, ma, mis puudutab nüüd poliitilist dialoogi, siis loomulikult see dialoog peab jätkuma ja just nimelt kriisi ajal me peame veetma, me peame veendma Äh, äh, vastaspoolt, et sellised suhted on äärmiselt olulised ja me peame tõestama, et selline dialoog saab olla kasulik, äh, kasulik olukorra rahustamiseks ja olukorra ja kriisist väljumiseks. nii et, et ma arvan, et me peame endiselt pöörama väga palju tähelepanu sellele äh, Eh, dialoogi arengule. kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal kohtumisel eh, peaks meil toimuma ka kohtumine türklastega. ma tõesti loodan, et see kohtumine leiab aset, et me saaksime seal pidada avameelseid arutelusid ja et need arutelu, arutelud oleksid ka positiivsed ja produktiivsed, nagu öeldakse. mina igatahes, kallid kolleegid äh,, mõtle, äh, leian, et äh, me peaksime äh, arvestama sellega, et juba väga pikka aega me oleme türklastele, Türgi võimudele andnud teekaardi, kuidas edasi liikuda. me oleme tegelikult peaministri olukorda kergemaks teinud ja ja, ja ei saa lubada, et peaminister nüüd hakkab ütlema, kuulge, ei saa lasta Euroopa Parlamendil meile dikteerida, mida me peame tegema. Ehm, me oleme öelnud türklastele, mida tuleb teha selleks, et teatud peatükid läbirääkimistel avada ja ma arvan, et me peame edasi olema rahulikud ja järjekindlad ja ja äh, mis puudutab peatükk äh, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja samuti äh, peatüki kakskümmend kaks, siis kõik see, mis praegu toimub, mõjutab oluliselt neid peatükke. tegemist on ju, kaalul on väga olulised asjad, kaalul on Türgi demokraatia. ning äh, Äh, protsess peab jätkuma, me näeme, et näiteks Kurdistanis on olnud suhteliselt äh, vähe meeleavaldusi, nii et, et ei saa siin äh, öelda, et Taksimi väljakul sündmuste taga on Türgi, on kurdi tööpartei. niisiis, niisiis ärgem unustagem ära asju, mis selles protsessis on olulised Eh, nii et, et ma arvan, et me peame väga selgelt oma resolutsioonis välja ütlema oma seisukoha ilma igasuguste tabudeta ja väljendama samas oma kindlat tahet süvendada dialoogi ning kasutada kõiki vahendeid, mis on meie võimuses eh, selles, et eh, toetada meeleavaldajaid, me ei saa lasta nendel sündmustel lihtsalt blokeerida peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. Rednerliste erstens, zweitens ma tahaksin, äh, et te räägiksite kõik lühidalt, sellepärast et kell kümme hakkame hääletama. aga härra Peeterle saab nüüd sõna. Äh, härra esimees, ma usun, et äh, Türgi on praegu väga eripärases olukorras. sellised demonstratsioonid ei ole Türgis siiamaani aset leidnud ning sellega ei olda harjutud. olen oma minevikus linnaplaneerimise alal tööd teinud ja ma tean täpselt, mida keskkonnakaitsjad siin praegu nõuavad. protestide taustaks ei olnud tegelikult üldse poliitilised ambitsioonid õigusriigi põhimõtteid kaitsta kui ma olen kõigest õigesti aru saanud, siis otsustas kohus, et äh, pargi puhul ei tohi muuta ümber selle planeeringut, mis tähendab, et äh, pargi ümberajamine oleks olnud äh, täiesti võimatu ametivõimudel aga ei olnud äh, mingisugust äh, suhet esialgu nende demonstratsioonidega, siis aga astuti välja ka teistes äh, linnades ning siia juurde põimusid ka poliitilised põhjused. ja täna on väga paljud erinevad huvigrupid kommunistidest kuni paremäärmuslasteni välja sellega seotud. ning seeläbi on siin tegelikult ka väga lai spekter kõikidest võimalikest demonstrantidest. ja esimest korda näeme me seda, et kodanike tahe leiab väljendust ning esimest korda palutakse kodanike poolt Euroopa Liidu toetust, vähemalt nii saan mina seda, sellest aru. Äh, esimest korda tahavad Türgi kodanikud näha Euroopa Liitu nende selja taga ja see on täiesti uus olukord algselt äh, oli tegemist äh, liikumisega, mis sai alguse altpoolt ülespoole ning äh, võimalik, et siin on toimunud ka teatud manipulatsioonid. aga me ei saa kindlasti kasutada terminit terrorist või terroristid nende organisatsioonide kohta. tuleb nüüd edasi mõelda, kuidas minna edasi dialoogiga Türgiga ning kuidas oleks võimalik meil toetada ka dialoogi Türgi sees Äh, igasugune vastustamine oleks kindlasti kõige halvem võimalik lahendus. kuigi selline konfrontatsioon on põhimõtteliselt tulevikus äh, võimalik. ja ma ei tahaks siin kindlasti ka mingisuguseid tingimusi seada mul on kahju, et Türgi pool on sellised tingimused seadnud meie edasiseks koostööks, aga ma loodan, et me saame ehk leida mõne pehme lahenduse. ja ma usun, et need peatükid arutatakse edasi. head kolleegid, ütleb härra Prokk. pool ajast kasutas ära härra Pedele ja seetõttu poolteist minutit edasi proua Dakarus, äh, ma mõtlen, et äh, kas me peaksime ehk andma türklastele andeks äh, Armeenia genotsiidi tunnustamise eest? esimees, iga hea tahte märk valitsuse suunal, seda nähakse kui demonstraator, demonstrantide alt vaiba alt ära tõmbamist. inimesed võitlevad praegu oma põhivabaduste eest ja poliitilist dialoogi ei mürgita mitte meie käitumine praegu, vaid Türgi ametivõimude oma ning seda, kuidas nad äh, selliseid äh, rahumeelseid väljaastumisi alla suruvad. härra Schulz äh, saatis välja kirja, milles räägiti, et me peame rääkima sellest, kuidas härra Paiš käitus Renate Sommeriga, see oli täiesti solvav, solvav käitumine Saksamaa parlamendiliikme suhtes. mina olen omal nahal tundnud, mida tähendab selline käitumine. ja võib juhtuda, et Euroopa Liiduga liitub äh, autokraatne riik. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, Νομίζω το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπατε και σήμερα. Kõigepealt äh, äh, oleme me korduvalt öelnud ja muide teie ütlesite ka täna ja, ja ma kordan seda veel kord, et Türgi on meie jaoks väga oluline partner minu arvates Äh, on täiesti selge, et me tahame, et Türgi liituks Euroopa Liiduga, me tahame, et Türgist saaks Euroopa Liidu liikmesriik, aga enne tuleb teatud probleemid lahendada. me peame türklastele selgeks tegema, et niimoodi ei saa käituda. ei saa lihtsalt solvata Euroopa Liitu ja äh, solvata Euroopa Parlamenti praktiliselt iga päev, nad ei saa meile käske anda ja ette kirjutada, kuidas me peame hääletama ja käituma mina arvan, et meie komisjon peab hukka mõistma selle, mis Türgis toimub, me peame hukka mõistma Erdogani poliitika, e, peame väljendama solidaarsust Türgi rahvaga ja meeleavaldajatega, peame selgelt välja ütlema, et need inimesed ei ole terroristid ning saatma poliitilise sõnumi, et sellist käitumist Türgi võimude poolt me enam ei talita, talu ja äh, Äh, kui äh, meie tahame, siis me avame peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, meie käitume vastutustundlikult, äh, nii nagu Euroopa Liidu väärtused seda nõuavad, aitäh. aitäh. kui te kohtusite härra Baishiga, siis Äh, te ütlesite, on asju, millest te võite meile eraviisiliselt kõnelda. me kõik ei saa teiega eraviisiliselt kohtuda. nii et, et äh, võib-olla te võiksite siiski kõigile siin äh, avalikult natuke rohkem kõnelda sellest eravestlusest, mis teil toimus. nüüd tulles tagasi meie tänase arutelu juurde, ma olen nõus, et me peame vaatama, kuidas Euroopa Liit Türgiga käitub ja kas Türgi ükskord Euroopa Liiduga üldse liitub või ei tõsi on see, et siiamaani on asjad olnud üsna ebaselged. sõnum, mida me oleme Türgile saatnud, on see, et mõned riigid soovivad, et Türgi liitub, mõned teesklevad, et nad soovivad ja mõned jällegi eh, ei ütle oma seisukohta üldse välja, nii et, et see on see sõnum, mida me oleme Türgile edastanud ja ma ei usu, et sellisest sõnumist on erilist kasu. aga samas ma ei näe ka, eh, kuidas me saame leppida sellega, kuidas Türgi politsei meeleavaldustega äh, käitub, olgu siis peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avatud või ei, need asjad ei ole ju omavahel seotud, loomulikult me võime arutada seda, kas need kaks peatükki avada või ei ja meil kõigil on oma seisukohad. aga minu arvates ei ole nende peatükkide avamisel mitte midagi, mingit seost sellega, kuidas Türgi politsei meeleavaldajatega käitub keegi siin andis mõista, et kui need peatükid oleksid avatud, siis äh, oleks politsei lähenemine teistsugune. mina nii ei arva. ma arvan, et äh, võib-olla on äh, kergem leida lahendust, kui kõneluste partneri suhtes ausalt käituda. härra Paish oli teiega aus ja siis peame ka meie olema ausad ja oma seisukohad selgelt välja ütlema. Darlegungen suur tänu nende avalduste eest. vahel on hea see, et äh, avalikult äh, ei tohiks kõike välja öelda, sellepärast et äh, muidu pinged kasvavad veelgi ja ma ta-, olen teile alati valmis isiklikult andma informatsiooni, aga mitte sellistel üritustel, kus tekib pärast suur meediakära, me peame probleemid lahendama äh, proua Omen Reuteri raport äh, oli, äh, toetas peatükkide avamist äh, ja mina olen selle raporti poolt olnud, aga ma arvan, et võib-olla praegu ei ole ikkagi selleks õige ajahetk, peaksime ehk septembris uuesti sellest rääkima, selleks ajaks on asjad juba teisiti. ma olen selle poolt, et läbirääkimised edasi käivad. võib-olla on äh, minu otsuse alused äh, teistsugused kui kolleegidel siinsamas ruumis, aga ma arvan, et me tahame igal juhul töötada selles suunas, et äh, meil oleks Türgi, kes on seotud meiega rohkem kui teistega. see on igal juhul parem. ja seetõttu on tegelikult kogu see käitumis äh, võimaluste variant äh, meie enda huvidest lähtuv. me järgime sündmusi edasi ja annan teile ülevaate niipea, kui uudiseid on. nii et saaksime oma tööpanuse anda sellesse kõigesse nii nagu vaja. jõuame järgmise päevakorrapunktini nüüd. mis on härra Mendeste Valle raporti elektrooniline hääletus. see on soovitus nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Liidu majandus, Euroopa Liidu maja, Malaisia partnerluse koostöölepingu läbirääkimisteks. kolleegid, kas teil on veel kommentaare selle suhtes, kui ei, siis hakkame hääletama võtame kuni kolmekümne kuuendani plokis hääletamine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 kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, sotsialistid ei ole siin meil ühes paadis, ma vaatan. aga vahel tegutsevad nad lihtsalt põranda all. kes on neljakümne kahe poolt? kes vastu? erapooletus vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. Te ei ole piisavalt kiiresti põranda alt välja roninud. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. nelikümmend neli, poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, erapooletud ja vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt. nelikümmend seitse, kas kontrollime? hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaks poolt ja kuusteist vastuhäält. oleks olnud täielik jama, kui mul oleks õigus olnud, eks ole. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt.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 vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hinda üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, hinda kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, hinda kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. elektrooniline hääletus äh, kogu teksti üle. She's voting in favor. So you have to add that to the list. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud. ning äh, raport on vastu võetud nelikümmend viis poolthäält ja üks erapooletu. kas on ees? Äh, die, die Briefing von Liborucic und Kompanie über die Besuche nach Georgien. Wir haben jetzt den uh, edasi on päevakorras uh, meie delegatsiooni aruanne Gruusia lähetuse kohta. kolleeg Libor Rutšek annab meile ülevaate ja teil on sõna. okei okay,, vielen dank. So colleagues, as you know two weeks ago, it was exactly on 3rd or 4th of June. Äh, see delegatsioon äh, äh, oli siin kolmekümne neljandal juunil, meil oli faktide tuvastamise missioon Gruusiasse, meil oli seal seitse liiget, kes esindasid viite fraktsiooni. meil oli delegatsioonis positiivne atmosfäär, kohtusime Gruusia ametivõimudega meil oli õhtusöök presidendiga, kohtusime peaministriga, parlamendi spiikriga, välisasjade integratsioonikomisjonide juhtidega, meil oli pikk diskussioon parlamentaarse opositsiooniga, siseministriga, justiitsministriga, äh, korrektiivasutuste äh, Äh, ministriga, välisministri, asevälisministriga, ombudsmaniga, meil oli pikk kohtumine ka kodanikuühiskonna esindajatega. niisiis saame öelda, et äh, olukord Gruusias, nagu ma eile mainisin, on see, et äh, toimub üleminek ühe parteisüsteemilt mitme parteisüsteemile mõnikord on see keeruline, kahtlemata on olukord keerukas. presidendi ja peaministri koos eksisteerimine on endiselt raske. on väga suur poliitiline polariseeritus, sotsiaalne polariseeritus. sügisel toimuvad presidendivalimised nii et osa meie missioonist, üks meie peamisi sõnumeid oli, et olukord peab rahunema. et me tahame aidata Gruusiat selles üleminekus mis puudutab Euro-Atlandi orientatsiooni, siis kuulsime, et jah, kõik suuremad poliitilised parteid, kas nad siis on valitsuses või opositsioonis, tahavad äh, saavutada edu ja tahavad seda Euro-Atlandi orientatsiooni. Nad äh, tahavad äh, olla edukad ka Vilniuse tippkohtumist silmas pidades, et assotsiatsioonileppe initsieeritaks äh, ning äh, oleks ka kõikehõlmav vabakaubandusleping. ehk siis saab öelda, et võrreldes eelmise valitsusega ei ole toimunud mitte mingisugust muudatust äh, orientatsioonis välispoliitilistes küsimustes. jah, on toimunud muudatus, mis puudutab suhet Venemaaga arutasime seda Välisministeeriumi esindajaga, arutasime seda peaminister Ivanišviliga ning tema ütles meile, et äh, Gruusial ei ole jõudu olukorda muuta. ehk siis uus strateegia saab olema selline, et keskendutakse Gruusia ülesehitamisele, keskendutakse poliitilise süsteemi tugevdamisele, majanduse, sotsiaalsüsteemi tugevdamisele. ja kui nad on edukad, siis eh, saavad nad olla eeskujuks Abhaasia ja Lõuna-Osseetia inimestele ja siis võib-olla hiljem, härra Ivanišvili ka mainis seda, kui peaks toimuma mingisugune muudatus Venemaal ja siin ta on kindel Venemaa kodanikuühiskonna tugevusele, intellektuaalidele suuremates linnades, ehk siis mõni, ehk teatud hetkel tulevikus, kui Vene juhtkond on avatum nende dis-, nendele diskussioonidele, siis ehk saab mingisugune muutus aset leida. aga täiesti avatult ütles ta meile kohtumisel, et hetkel ei näe, et et äh, Gruusial oleks jõudu ja, ja oskusi midagi muuta. sõltumatult sellest on gruusialased äh, valmis koostööks Venemaaga ning on mitmeid küsimusi, kus nad äh, on üles näidanud tahet, näiteks osalus Sotši olümpiamängudel, nad on valmis taastama teatud osa Äh, kaubanduses, transpordi, teekondade ja nii edasi, hoolimata sellest ei muuda Venemaa asja uuele valitsusele lihtsamaks, vastupidi, nad on äh, tarastamas seda administratiivset piiri ja teevad seda niimoodi, et äh, et nad äh, seavad ohtu need külainimesed, kes seal elavad. meil oli äh, kontakte Välisministeeriumi ametnikega ja nii edasi, kes rääkisid meile, et nad mõnikord ehitatakse see tara keset küla või äh, mõnikord eraldatakse näiteks hoone põllumajandusmaast. nii et rõhutasime seda pressikonverentsil, et äh, meie arvates on tegemist humanitaarküsimusega jah, loomulikult äh, see suurem küsimus on Abhaasia, Ossetia staatus, siin on meil Genfi raamistik, aga selle, seda küsimust tuleb käsitleda kui humanitaarküsimust, need inimesed seal külades ei ole mingisugused kriminaalid või terroristid. Neil on lihtsalt olnud halb õnn elada seal, kus nad elavad. ja me peaksime siin küsimuses abi andma mainin veel mõningaid reforme, sest nagu ma ütlesin, jah, toimub üleminek ühe parteisüsteemilt mitme parteisüsteemile. eile näiteks me arutasime olukorda äh, korrektiivteenustes, kõik need reformid äh, tuleb nüüd läbi viia. ja me rõhutasime nii äh, valitsuse kui opositsiooni esindajatele, et on vaja konsensust selget laialdast konsensust valimi-, valitsuse ning opositsiooni vahel, sest et kui on mitme partei süsteem, siis järgmistel valimistel võib olukord muutuda, võib-olla muutubki. ja kui Gruusia tahab liikuda edasi, siis peab olema konsensus kõigi suuremate aluspoliitiliste reformide koha pealt kui me rääkisime Gruusia parlamendi spiikriga, siis ta mainis mitmeid küsimusi umbes kakskümmend viis protsenti parlamendis toimuvast tegevusest, jah, seal on diskussioon, on isegi konsensus, istutakse maha, valitsusparteid, opositsiooniparteid tulevad kokku, üritavad leida lahendusi jällegi me lõhutasime, rõhutasime seda, et äh, sellist asja on vaja mitte ainult parlamendi tasandil, vaid eriti just äh, ametist lahkuva presidendi ning hetke peaministri vahel. et olukord ei väljuks kontrolli alt, äh, sõltumata asjaolust, et jah, rahvas nõuab, et teatud õiglus taastataks aga see ei tohiks olla selline valikuline õiglus. seda tahtsingi öelda. härra Liisek ja teised kolleegid siin ehk saavad ka lisada paar märkust, kui nad seda soovivad, aitäh. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Roczkowi za to wyważone raport. Chcia, chciałem... Suur tänu. Ma tahaksin tänada härra Otsikit selle tasakaalus ülevaate eest. Mul on väga hea meel, et meie delegatsioon on kõige olulisemate persoonidega kohtunud Gruusiaga poliitikas, aga käesoleval hetkel me peaksime rõhutama seda, opositsioonilise partei arvamus ning äh, Gruusia presidendi arvamus on järgnev. nimelt nad arvavad, et Gruusia ei liigu praegu õiges äh, suunas, kui jätkuvalt arreteeritakse opositsiooni liikmeid ja siinkohal äh, peame ütlema, et me kohtusime Tbilisi linnapeaga ning president Saakašvili ütles, et temast võib-olla saab järgmine vahistatu. vähemalt selline kahtlus on olemas. ma räägin seda sellepärast, et rõhutada, kuivõrd pingeline on poliitiline olukord ja eile sain ma teada, et meil on ainult üks hea võimalus saavutada kontakti ja seda parlamentide tasemel ning muid kanaleid meie käsutuses ei ole. palju on ärevaks tegevaid signaale, näiteks see fakt, et peaminister ja olulisemad ministrid Äh, riikliku julgeoleku äh, nõukogu kohtumistel ei osale ning peaministri ja ministrite vahel ei ole praegu mingisugune suhtlemine praktiliselt võimalik. president äh, Saakašvili ametiaeg jõuab aeglaselt lõpule, aga selle ajani on siiski veel mõned kuud aega ning Gruusia huvidele vastavalt ei ole see olukord mitte soodne me majandusministriga ei kõnelenud. me keskendusime peamiselt põhiseadust ja juriidilisi puud küsimusi puudutavatele probleemidele. ning peab ütlema, et Gruusia majandus aeglustub ja see võib mõjutada ka olukorda terves riigis. majanduskasv on äh, kukkunud äh, viiskümmend protsenti, seda erinevalt hinnangutest, seda oleme me kuulnud meediakanalite vahendusel ning viimastel kuudel on ka välismaiste otseinvesteeringute hulk vähenenud ning see viib äh, Gruusia veelgi raskemasse olukorda. suur tänu uh,! härra Landsbergis, aitäh, esimees! ma kuulsin siin ühest valemist ähm, Äh, mis ei ole mitte üksnes valem, vaid sisaldab ka mitmeid kontseptuaalseid elemente. siin räägiti administratiivsest piirist äh, seoses okastraatidega ja muuga minu arvates äh, on see vastuolus meie ametliku äh, seisukohaga, mis meil siin Euroopa Liidus on, me, me ei kasuta ju sõna piir, sest et tegelikult ei ole Gruusia territooriumil ju mingit piiri. Äh, me saame, me, me ei saa seda terminit lihtsalt kasutada, see on vale me teame väga hästi, kust see piir või eraldusjoon sinna on tulnud. Äh, äh, Venemaa räägib siin, et äh, see on kooskõlas seadustega, tegelikult ei ole neil seadustega mingit pistmist, asi tugineb force majeure'ile ja me ei saa lihtsalt lubada Venemaal sellist seisukohta peale suruda ja niimoodi moonutada äh, terminite äh, õiguslikku tähendust, tähendust, mis neil on äh, rahvusvahelises õiguses. me võime rääkida küll halduslikust eraldusjoonest, aga mitte mingist piirist, aitäh uh, was... Uh, proua Neits, uh, mina olin samuti delegatsiooni liige, mis Gruusias käis uh, ning seega tahaksin ka natukene sellest külaskäigust rääkida, aga kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Rutšekit selle eest, kuidas ta meie delegatsiooni külaskäiku juhtis, tahaksin rõhutada tema ülevaate objektiivsust. nagu paljud teisedki, äh, kes siis äh, jälgisid olukorda äh, enne parlamendivalimisi, on min-, minagi saanud väga palju ülevaateid mõlemalt poolelt, kus pooled süüdistavad siis üksteist erinevates manöövrites, katsetes valimiskampaaniat mõjutada, hääletustulemusi mõjutada ning sellises õhkkonnas oli tegelikult peaaegu võimatu aru saada, milline nendest süüdistustest vastas tõele ja milline mitte Äh, kus oli tegemist liialdustega, kus olid need liialdused suured, kus need liialdused väikesed olid ja nõnda edasi. oli tõesti hämmastav, et nende kohtumiste käigus, mis meil olid Tbilisis, äh, mõlema poole esindajad, siis presidendi erakonna esindajad ja teiste erakondade esindajad äh, käitusid nagu süütud tallekesed, kes ei olnud mitte midagi valesti teinud ning äh, nad käitusid nii, nagu kogu see kampaania oleks olnud äärmiselt sõbralik, äärmiselt rahumeelne, aga tegelikult asi ju niimoodi ei olnud. nii et, et on äh, lausa ime, et äh, asjad käest ära ei läinud ning et võimu üleminek on olnud enam-vähem rahumeelne, kuigi pingeid on olnud. eile oma lühikeses sõnavõtus, äh, äh, mille ma pidasin, kui David Ususbatšvili siin oli selles sõnavõtus ma ütlesin, et me oleme mures nende hiljutiste vahet, vahistamiste pärast, endise peaministri vahistamise pärast, kes muide kaheksa aastat varem oli olnud siseminister. nii et, et tegemist ei ole äh, Äh, inimesega, kes lihtsalt paar kuud oli peaminister, vaid inimesega, kes kaheksa aastat tagasi oli ka siseminister. me teame ju väga hästi, millega siseministeerium tegeles või ei tegelenud. ning minu arvates on väga oluline, et Gruusia võimud ja seda me oleme ka välja öelnud, me oleme öelnud seda peaministrile, justiitsministrile, praegusele siseministrile, äh, parlamendi spiikrile et, et ei tohi rakendada sellist Ukraina sarnast stsenaariumit. meie äh, oleme omalt poolt hoiatanud ja väga oluline on, et Gruusia võimud seda teaksid ja me oleme neile mõista andnud, et me jälgime neid. me soovime, et nad ei käituks nii nagu Ukrainas niisiis äh, saadame neile selge sõnumi, et me jälgime neid, äh, me äh, hoiame olukorra silma peal, aga me ei ole naiivsed. aitäh. Mm-hmm. Thank, thank you, colleagues uh,. Allow me mm, some remark äh, aitäh, äh, kolleegid, ka mina olin selle delegatsiooni liige ning seega tahaksin samuti sõna võtta. Libor Rutšek äh, sellest juba kõneles, aga mis mind üllatas, oli kohtumine meedia esindajatega. meil toimusid meedia esindajatega väga põhjalikud kõnelused, samuti kohtusime vabaühenduste esindajatega, ombudsmaniga ning mind üllatas väga et kõik need sõltumatute institutsioonide ja organisatsioonide esindajad, kui nad kõnelesid varasemast äh, minevikust, siis nad rääkisid kõik sellest, et nende tegevus oli olnud väga piiratud, nende tegevusvõimalused olid olnud väga piiratud. Äh, riigis oli lihtsalt ühe partei süsteem ning eh, seega eh, tegelik eh, demokraatlik tegevus oli piiratud, vabaühenduste ja meediategevus oli piiratud. ma ei hakka siin praegu laskuma tehnilistesse üksikasjadesse, aga väga palju oli endise valitsuse ajal poliitvange ja, ja poliitvange mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka kohalikul tasandil. näiteks Äh, ligemale üheksa tuhat viissada inimest äh, jäid oma äh, varast ilma, neid šantažeeriti otseselt valitsusasutuste poolt ning nendest juhtumitest meil oli siis juttu, kui me kohtusime vabaühenduste esindajatega, meedia esindajatega. minu arvates Äh, ei tohiks me seetõttu eelmist presidenti eriti usaldada. Äh, endine president äh, tõenäoliselt peaks teadma, mis tema valitsemise ajal toimus, sest et paljud nendest tegudest ilmselt pandi toime tema, tema korraldustel, jah, tegemist on tegelikult veel praegu ametis oleva presidendiga Äh, ma arvan, et äh, uus valitsus on avanud äh, rohkem võimalusi demokraatia jaoks, aga rohkem võimalusi tähendab ka keerulisemat olukorda, erakondade vahel on rohkem kon-, konflikte ning loomulikult erakonnad konkureerivad üksteisega, osad on koalitsioonis, osad on opositsioonis ja omavahel nad võitlevad meie äh, delegatsioon tahtis öel, omalt poolt edastada sõnumit, et uus valitsus tõesti peaks äh, leidma äh, viisi, kuidas Ähm, äh, mitte hakata piirama seda äh, vabadust ja, ja neid äh, võitlusi, mis erakondade vahel toimuvad, sellepärast et ähm, demokraatias niimoodi asjad käivadki. loomulikult ei tohi see võitlus äh, Äh, igasugustest piiridest väljuda, see peab olema mittevägivaldne, tuleb kasutada ainult poliitilisi vahendeid. ning ähm, just nimelt seda meie delegatsioon ka rõhutas, kõik meie delegatsiooni liikmed rõhutasid seda aspekti. me kutsusime äh, valitsust üles mitte äh, takistama seaduslikku tegevust Äh, ja me rõhutasime, et kui astutakse juriidilisi samme eelmise valitsuse liikmete vastu, siis need sammud peavad olema õiglased. Äh, kui korraldatakse kohtuprotsesse, siis need peavad olema õiglased. meie äh, siin ei saa öelda, kes on süüdi, kes mitte, meie ei tea seda. olukord Gruusias on väga keeruline aga me peame tõesti hoolitsema selle eest, et need kohtuprotsessid, kui nad toimuvad, oleksid ausad ja õiglased ning ma arvan, et vaste ametisse nimetatud äh, peaministri nõunik äh, äh, ilmselt äh, teeb oma tööd ka sellest põhimõttest lähtudes, aitäh. härra Kovalov. suur tänu, mul on küsimus ning seda eriti härra Rutšekule, aga ka härra Liisekile. ja küsimus on järgmine. millised äh, isikud Gruusias, nendest, kes kohapeal on aktiivsed, näiteks ka kiriku esindajad, võiksid olla siin äh, vahendajaks? see on minu arust võtmeküsimus. ja teine küsimus Äh, härra Brokile ja meie komisjonile, milliseid ideid võiksime me välja arendada selleks, et äh, mitte survet äh, avaldada. Gruusia kogemus ütleb, et kõigepealt tuleb ikkagi selgeks teha, et stabiilne olukord ei tohiks kindlasti muutuda, konfliktid ei tohiks teravduda ja kui nüüd tekivad muud elemendid, mis survet avaldavad opositsioonile, siis me oleme väga raskes olukorras. seetõttu on ka minu küsimus see, et mida teha selleks, et meie visiit ei jääks mitte viimaseks. Gruusia peab ka tundma seda, et me jõuame oma punastele joontele lähemale. kas juhtivad opositsioonipoliitikud on praegu vangis ja seetõttu ma arvan, et meie hääl peaks olema ühine ja ühtne, aitäh! Yes, uh, do you need the floor for conclusion? Äh, kas äh, härra Rutšek, te soovite veel kord sõna saada? ma ei tea, kas härra Landsbergis on veel siin või ei, ta rääkis administratiivpiirist. ametlik äh, väljend on administratiivne piirijoon ja seda kasutavad kõik inimesed, sealhulgas ka Gruusia ministrid. niisiis meie kohtumistel, pressikonverentsidel me ütlesime, et meie toetame Gruusia territoriaalset terviklikkust, aga äh, vaatamata sellele äh, on kõik need probleemid selle administratiivse piirijoonega. meie omalt poolt ei öelnud, et see on piir, aga me tõesti peame leidma mõne termini, kuidas seda joont nimetada ja ametlik väljend, mida kasutatakse, on halduslik piirijoon ja kõik kasutavad seda väljendit. isegi Gruusia ministrid ise kasutavad seda. sellepärast, et seda joont tuleb ju kuidagi kirjeldada. me ei saa kõnelda piirist, me räägime siis administratiivpiirijoonest. nii et, et leiame siis Äh, võib-olla vabal ajal mõne parema termini, mõtleme selle peale. Äh, mõtleme mõne hea väljendi välja ja aru, aitame niimoodi oma Gruusia sõpru. <laughs> okei, anyway. igatahes äh, nüüd mõnedest teistest teemadest. kolleegid, asi ei ole ainult Gruusias Ukraina, Moldova ja mitmed teised idapartnerluse riigid, sealhulga ja ka Lääne-Balkani riigid omavad neid probleeme. me, me peaksime äh, leidma häid näiteid Eh, selle kohta, eh, kuivõrd oluline on eh, demokraatlikus riigis koostöö erinevate poliitilistega vaadetega erakondade vahel, sõltumata sellest, kas need erakonnad on parajasti võimul või opositsioonil. härra Koval küsis, et mida parlament saaks teha, kui on selline olukord nagu Gruusias. ma arvan, et me peaksime endale seadma sellise üldisema eesmärgi Äh, üritama rahustada äh, olukorda näiteks Gruusias ja ka teistes riikides. Äh, kolm nädalat tagasi koos härra Protasevitšiga käisime Moldovas, seal oli üks Rahvapartei esindaja delegatsioonis ja üks sotsiaaldemokraatide esindaja. kohtusime seal oma sõsarerakondade esindajatega. ning muide, äh, kaks äh, päeva hiljem lihtsalt astus uuesti ametisse Euroopa-meelne valitsus, nii et, et me näit-, näitasime, et koostöö, erakondade ülene koostöö on võimalik ja me peaksime üritama äh, sama rolli mängida ka teistes riikides, teistes idapartnerluse riikides. ma mõistan, et mõnikord äh, on äh, see praeguse opositsiooni jaoks Gruusias väga raske ja võib-olla on see keeruline ka mõnede meie Rahvapartei kolleegide jaoks sellepärast, et nad olid harjunud sellega, et Gruusias oli ühe partei valitsus, nende sõbrad korraldasid kõike ja korraga on uus olukord, kus opositsioon, keda varem isegi olemas ei olnud, on nüüd äh, valimised võitnud. aga ma arvan, et äh, pikemas perspektiivis on tegemist hea arenguga, hea uudisega Gruusia jaoks, aga meie peame hoolitsema nüüd selle eest, et äh, hoolitsema selle eest, et vaatamata sellele, millisesse fraktsiooni me siin parlamendis kuulume, et me aitame Äh, olukorda maha rahustada, nii et, et olukord äh, ei väljuks kontrolli alt, et üleminek äh, ühel erakonnal võimult teisele toimuks rahumeelselt. kuidas, kuidas seda nüüd siis teha? eile Äh, kui meil oli siin äh, Gruusia parlamendi spiiker ja ma tahaksin rõhutada, tema ei ole, äh, tema ei olnud ainult opositsiooni juht, ta on olnud ka siseminister. kuidas käituda selliste inimestega? ja ja muide, me peame, <laughs> me unustasime mainida seda, et justiitsminister kolm päeva pärast valimisi põgenes riigist. miks ta riigist põgenes? me peaksime äh, Eh, endalt selliseid asju küsima, see aitab meil mõista, milline on olukord riigis, aitab meil mõista inimeste meeleolusid ja me peame sellega arvestama, kui me oma tegevust eh, kujundame, me ei pea eh, hakkama võrdlema kindlasti olukorda Gruusia, Gruusias olukorraga Ukrainas ja seda, mis Tõmošenkoga juhtus ja nõnda edasi. niisiis üleminek äh, ühe partei äh, süsteemilt mitme partei süsteemile ei ole kerge. me peame arvestama poliitilise kultuuriga. tegemist on äh, esimeste, esimese rahumeelse võimuüleminekuga kaasaegse Gruusia ajaloos. nii et, et nähkem seda asja positiivses valguses ning äh, lähtugem sellest, aitäh kolleegid. härra Saarjus Volski ja härra Tänok on palunud sõna. me ei saa seda arutelu uuesti alustada. sellepärast, et e, see oleks meie tavalise praktika vastu e, ning meie järgmine külaline juba ootab ja praegu on väga ilus ilm, nii et, et sõnasoovijad ainult üks minut kummalegi härra Saarjus-Volski, mõnikord on äh, olulisi teemasid, mille tõttu tasuks rutiinist kõrvale kalduda. ma olen äh, väga tänulik Liborile ja, ja, ja ka härra Kovalile öeldu eest. Äh, kui opositsiooniliidrid on vangis, siis mingit demokraatlikku valikut ei ole mina äh, kõnelesin äh, Rahvapartei nimel Watsoniga ning äh, sotsiaaldemokraatide peatekt-, peasekretäriga ja Roheliste fraktsioonist härra Pütikohveriga ja meie punased jooned on väga selged ja selleks punaseks jooneks on demokraatia või selle puutumine ja kui opositsiooni juht on vanglas, siis me oleme selle punase joone ületanud, aga võib-olla peaksime minema kaugemale, nagu härra Koval ütles ja Mirabišvili osas on teil võib-olla õigus, aga meie sõbrad on jällegi valitsuses. Ar-, äh, äh, kas me, kas me tõesti äh, tahame hakata oma käsi siduma? meie kaitseme Mirabišvilit mitte põhimõtete pärast, mitte sellepärast, et ta on meiega seotud, vaid me tahame äh, et äh, kõiki äh, koheldakse võrdselt, muidu me ei ole usaldusväärsed ja need punased jooned peaksid meil olema ühtsed, mitte mingisuguseid poliitvange, aitäh. härra Tänok, ma äh, tahaksin öelda, et mis tahes seosed meil on erakonnaga, kes on võimul või opositsioonis, Äh, see ei tohiks mõjutada riigi kriminaalõigussüsteemi. meil on ju Gruusiaga üsna head suhted ja minu arvates on väga kahetsusväärne, et Gruusias äh, prokuratuur ja kohtud äh, Äh, on erapoolikud, sõltuvalt sellest, kes parajasti võimul on ja kes ei ole ja see ei ole õige. prokuratuur ja kohtusüsteem peaks olema valitsusest sõltumatu ning ma olin pisut hämmeldunud, kui Gruusia parlamendi spiiker eile kõneles, et ta on valitsuse esindaja äh, mitte ükski teine parlamendi spiiker ei ütleks niimoodi. Äh, spiiker peaks ju esindama parlamenti ja mitte valitsust, nii et, et Gruusias valitsevad äh, Eh, veidrad arusaamad eh, sellest, kuidas riigi juhtimine käib. meie soovime, et oleks sõltumatu kohtusüsteem ja kui opositsioonijuht on vanglas poliitilistel põhjustel, siis selline olukord on lubamatu ja kui tema vastu on esitatud kriminaalsüüdistused, siis eh, nende, nende eest ta peab vastust andma, aga mitte oma poliitiliste vaadete pärast, aitäh. kolleegid järgmine päevakorrapunkt toimub suletud uste taga, nii et, et inimesed, kellel pole õigust siia saali enam jääda, palun lahkuge.